valitsussüsteemi, mis on läbipaistev ja vastab rahvusvahelistele reeglitele. aga läbipaistvus tuleb tagada, see peab hõlmama kõiki instantse. suur tänu, härra volinik, ütleb härra president, Ukraina-alane arutelu on nüüd läbi ja läheme hääletuse juurde. esimene päevakorrapunkt hääletusel on kuus resolutsiooni eelnõud Madagaskari osas, nimeline hääletus, nii et palun hääletuskaardid masinatesse panna tegemist on siis äh, ühtse resolutsiooni eelnõuga, hääletus on avatud. jõudsite hääletada? sulgeme sellisel juhul selle. ja vastu võetud. järgmine hääletusel kuus resolutsiooni eelnõud Guantanamo osas lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus kõigepealt resolutsiooni eelnõu, mille on esitanud konservatiivid ja reformistid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, ühisresolutsioon, mille on esitanud neli fraktsiooni. lõige üks, nagu ma kuulsin, siin on see tagasi võetud, nii et hääletusel on nüüd siis muudatus kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, lõige kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja proua Veržea sooviks nüüd sõna. kallid kolleegid, andke andeks, et ma võtan nüüd sõna selle hääletuse ajal, ma paluksin muudatusettepanek number üheksa, mitte sisuda lõikega neli, vaid äh, lõikega seitse. nimelt on tekkinud ilmselt siin meie poolt üks väike viga. muudatusettepanek üheksa 9 puudutab tegelikult lõiget seitset ja kui see võetakse vastu, siis kaheteistkümnes muudatusettepanek langeb ära. suur tänu, proua Veržea, selle selgituse eest, nii et hääletusel nüüd siis muudatusettepanek kaksteist, lõikesse neli nimeline hääletus, hääletame palun. hääletus on suletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis üheksas muudatus seitsmenda juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitse osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. lõige kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks pärast põhjenduspunkti E poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast C-d muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt G, muudatus üksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt H, poolt, kahes osas, vabandust, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis põhjenduspunkt hash, kolmas muudatus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt K, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast L-i muudatusettepanek neli on siin poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja viies muudatus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletusele siis resolutsioon täies mahus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. ja nüüd lõpetuseks on siis Ukraina resolutsioon viis resolutsiooni eelnõud on esitatud, kõigepealt alustame äh, sotsialistide ja demokraatide resolutsioonist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsiooni eelnõu, mille esitab kuue fraktsioon poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, ühtne resolutsiooni eelnõu, mida esindavad kolm äh,